kõiki, kes te andsite oma allkirja meie avaldusele. samuti tahaksin tänada meie assistente, aitäh! hästi, aitäh ka teile ja nüüd läheme edasi hääletuse juurde. Michelli raport, mis puudutab ühenduse viisa eeskirju, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? aitäh, nüüd on hääletus lõppenud. see on heaks kiidetud. õnnitlused raportöörile, nüüd Moreira raport Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste täiste kaitset käsitlev leping, panen selle hääled, kes on poolt, vastu, erapooletud, vas-, vastu võetud. teine Moreira raport, Euroopa Liidu ühinemine Euro-, Euroopa Euroopa Majanduskomitee eeskirjaga nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja jällegi suurte häälte enamustega vastu võetud. õnnitlused härra Moreirale. veel üks Moreira raport, jalakäijate ohutus ja valgusdiood lambid, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jällegi suur häälte enamus, niisiis õnnitlused härra Moreirale. Simsoni raport, palun tõstke käsi, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitlused härra Simsonile ja veel üks Simsoni raport, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti suure häälteenamusega vastu võetud, veel kord õnnitlused härra Simsonile. komisjoni liikmete ametisse nimetamine. muudatusi ei ole, niisiis muudatus äh,, ametisse nimetamised on heaks kiidetud äh,, õnnitlused kõigile. nii, Florence'i raport järgmisena. plokk üks äh,, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud nüüd äh, äh, nõukogu positsioon muudetud kujul on heaks kiidetud, õnnitlused härra Florensile ja proua Klassi raport järgmisena. kaks muudatuste plokki, kõigepealt esimene plokk, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud niisiis äh, kuulutan äh, nõukogu seisukoha muudetud kujul vastuvõetuks, õnnitlused äh, proua Klassile, Bove raport järgmisena. punkt viisteist, kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, me kontrollime, hääletus on alanud, kontrollhääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel kakskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, kas te tahtsite midagi öelda? president, me ei hääletanud äh, toidutarneahela tasakaalustamatust puudutavat raportit. Ma viene dopo quello. ma arvan, et see tuleb pärast. praegu hääletame punkti kakskümmend kuus kahes osas ja me hääletame teist osa, kes on poolt erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmkümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud. me peame seda vist kontrollima. nii, hääletus on alanud, artikkel nelikümmend kaks. Häälet-, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd üksteist, kes on poolt? palun tõstke käsi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitlused härra Povele. ja nüüd toidutarneahela tasakaalustamatus. jah, te soovisite sõna võtta, palun. jah pärast eh, eelmise raporti vastuvõtmist tahaksin ma rõhutada, et selle raporti koostamisel tehti kollektiivset tööd põllumajanduskomitee, komisjonis ja tänu sellele kollektiivsele tööle õnnestus meil avaldada suuremat survet komisjonile ja nõukogule, hoolitsemaks selle eest, et lõpuks ometigi Euroopas talunikega arvestatakse me räägime siin kuludest, me räägime nende sissetulekutest ning tahaksin parlamendi ja oma kolleege tänada selle eest, et te aitasite mul seda raportit korist- ko,, koostada. aitäh, härra Bove ja nüüd siis hääletuse juurde muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. Äh, artikkel neli, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viis kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus neli, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd äh, resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, õnnitlused autorile, järgmine Patriziello raport kas keegi soovis sõna? ei soovinud? jah, palun. ma tahaksin öelda, et selle ühisresolutsiooni osas, mis puudutab tasakaal, ühtlustamatus toiduaine tarneahelas, siis ma tahaksin tulevikus, et põllumajanduskomisjoni kolleegid teeksid rohkem koostööd teiste parlamendisaadikutega, eriti siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni liikmetega, sellepärast et meile valmistavad muret samad asjad ning me tahaksime jõuga, jõude ühendada ja mitte teha sellist bürokraatlikku koos tööd, siis me oleksime usaldusväärsemad välismaailmas ja me suudaksime avaldada rohkem mõju, aitäh mõistmise ja koostöö eest! detto che i colleghi della Commissione Agricoltura arvestades seda, et äh, kolleegid äh, põllumajanduskomisjonis soovivad ka koostööd teha, mm, siis probleemi ei ole ja järgmine Patriziello raport, hääletame seda tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suurte hääleenamusega. õnnitlused härra Patriziellol ja Caronna raport nüüd artikkel kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel kakskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. ja resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud suure häälteenamusega, nii et õnnitlused härra Karonnale soovin teile, äh, kes siit nüüd lahkuvad, kena päeva jätku dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo. hästi, nüüd äh, hääletusselgitused, äh, kõigepealt härra Hännon, palun, ülemkogu lõppjäreldused